suur tänu. sellega oleme me hääletusselgitustega lõpule jõudnud. meil on nõukogu ühine seisukoht ja resolutsioonid, mis vastu võeti ning komisjoni seisukoht. tegemist on ühise seisukohaga viiendast märtsist kaks tuhat üheksa nõukogu ja komisjoni määruse vastuvõtmiseks konsulaartingimuste muutmiseks viisade osas diplomaatilistele ja konsulaaresindustele biomeetriliste märkide kasutuselevõtt ja vastavad äh, märked viisataotluste vastuvõtmiseks. see on esitatud allakirjutamiseks. jah, me teame, et Euroopa on keeruline ja ke aga meil on kolm kuud, alates äh, homsest on meil kolm kuud aega reguleerida. ära, Hännen kodukorraline küsimus. jah, ma tahtsin ka Tiibeti kohta sõna saada. jah, aga meile pole seda edastatud, palun siiski. härra president, härra president, nagu ka teised rahvad tahavad elada oma rahva seas, oma seaduse järgi. ja kui me selle neile keelustame, siis Hiina valitsus kasutab selliseid argumente nagu äh, föodalismi äh, lõpetamine edasi, kuid Nad arvavad, et tibetlased ei saa aru tegelikult sellest küsimuse põhipunktist ja ei demokraatiast. ma pöördun meie koja liikmete poole mõelda, milline iroonia on selle argumendi ja selle argumendi vahel, mis äh, mööndati pärast äh, ei hääletust Hollandis ja Prantsusmaal inimesed ilmselt ei saanud õigesti aru küsimusest, nad ilm-, tundus, et nad hääletavad midagi muud. Chirac'i või Türgi liitumise või anglosaksi küsimustele, nad ei saanud küsimusele pihta, nad vajavad rohkem informatsiooni. ja ma usun, et inimesed ükskõik kas Tiibetis või mujal teavad, mis on nende soovid, neie püüdlused ja neil peaks olema võimalus seda avaldada valimiskasti juures ja ma kordan seda võib-olla, see on juba ma igas oma kõnes kordan seda, et meil on vaja Lissaboni lepingu kohta rahvahääletus. Merci, no debat. suur tänu ja me katkestame nüüd täiskogu istungjärgu ja jätkame kell kolm pärastlõunal, kus räägime inimõiguste rikkumisest Guinea-Bissau, Filipiinid ja vabaühenduste väljasaatmine Darfurist on seal teemad ja head isu kõigile!